mis seda keskkonna mõõdab. Thank you very much. I would like to thank members for their questions. suur tänu, tahaksin tänada kõiki saadikuid küsimuste eest ja, ja volinikukandidaati vastuste eest. on olnud väga pikk ja raske hommik, aga ka väga huvitav hommik. suur tänu kõigile teie panuse eest. ennem seda, kui ma annan sõna volinikukandidaadile lõppsõnavõtuks palun, et härra Michel Lebrun, regioonide komitee president, teeks ka oma kolme minuti pikkuse ettekande, nagu meil see siin komisjonis see ilus traditsioon on. aitäh, proua esimees ning aitäh Regionaalarengu Komisjoni liikmetele, et te lubate mul täna sõna võtta. lugupeetud äh, volinikukandidaat, äh, regioonide komitee jaoks on ühtekuuluvuspoliitika äärmiselt oluline, sest te teate, et kohalikud omavalitsused, keda me esindame, on äh, ühtekuuluvuspoli-, poliitika peamised objektid ja saavad seitsekümmend protsenti vahenditest. komisjon peab järjest rohkem vahendama Euroopa asutusi ja kohalikke omavalitsusi, keda me esindame ning ma tahaksin rõhutada mõningaid asju, mis meie jaoks on olulised. esiteks kuues üht, majandusliku ja sotsiaalse territoriaalse ühtekuuluvuse raport ütleb, et vaja on uut territoriaalset nägemust eh, läbi vaadatud Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegias. meie nõuame, et selle ühtekuuluvuse kohta koostataks valge raamat, mis võimaldaks edasi liikuda ühtekuuluvuspoliitikaga pärast aastat kaks tuhat kakskümmend ning teiseks eh, me oleme maininud eh, linnade probleeme. mulle tundub, et on vajalik see, et meil oleks linna, lõimitud linnalised tegevuskava valge raamat, mis võimaldaks linnade küsimusi kaasata kõigisse Euroopa Liidu poliitika valdkondadesse ning äh, perioodiks kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend äh, see, need vahendid, mis ette on nähtud, nende osas tuleb äh, Nende, nende osas on regioonide komitee valmis vahetult osalema teie tegevuses. mida te kavatsete välja pakkuda selleks, et parandada vahendite ärakasutamist? me saaksime selle probleemiga tegeleda oma ühises äh, istungis, mis meil järgmisel nädalal on ette nähtud äh, regioonide komitee Kotari ähm, komisjoni ja regionaalarengu komisjoni vahel. on. Des fonds structurels nous devons utiliser la flexibilité prévue dans le pacte meil on vaja tagada, et kohalikud ja regionaalsed omavalitsused saaksid tagatud osa meie regionaalfondidest ning samuti tuleb nende fondide projektide elurakendamisesse kaasata rohkem kohalikke omavalitsusi. minu, minu arvates on praegusel hetkel trend olnud vastupidine. me arvame, et me peame koostööd tegema ka Euroopa Parlamendi ja Komisjoniga selleks, et Äh, me äh, töötaksime välja ka kommunikatsioonistrateegia, et meie kodanikel oleks lihtsam selgeks teha, millist lisandväärtust Euroopa Liit toob. peale selle regi komisjoniga korraldame me ka avatud uste päevad, ka seal on võimalus inimestega paremini suhelda. lõpetuseks, naabruspoliitika riikide puhul äh, regioonide komitee on hoidnud ka ühendust meie lõuna- ja idanaabritega, et edendada paremat koostööd nendega selleks, et oleks meil tihedamad sidemed sealsete kohalike omavalitsustega ja seeläbi saame me luua uusi töökohti ning majanduskasvu. ma kutsun, proua volinik, ka teid regioonide komiteesse külla, et räägiksite tõesti ka meiega, regioonide ja kohalike omavalitsuste esindajatega. kui teid määratakse volinikuks, siis ma kinnitan teile, et eh, teil on ka regioonide komitee toetus. Teie poliitiliste meetmete väljatöötamise töös, sellel ajal kui me edendame mitmetasandilist valitsemist Euroopa Liidus. suur tänu, härra Le Brun, nüüd proua Gretu, volinikukandidaat teil on võimalus teha lühike kokkuvõttev sõnavõtt, mis ei tohiks olla pikem kui viis minutit. suur tänu, ma teen natukene lühemalt, sest ma tean, et varem rääkisin liiga pikalt. ma mainiksin, ma soovisin rääkida ühtekuuluvuspoliitikast kokkuvõttes sõnavõtus, aga nüüd me oleme rääkinud juba kolm minutit ja kolm, kolm tundi ja arutelu oli väga põhjalik. räägiksin pigem millestki muust. see kohtumine oli minu jaoks väga emotsionaalne, ma olen siin olnud nüüd juba kaheksa aastat, tulin siia vaatlejana aasta ennem seda, kui minu kodumaa liitus Euroopa Liiduga. ma mäletan endiselt seda, kuidas ma esimest korda tulin siia kotta, millised tunded mul olid, kui ma sain esimest korda Euroopa Parlamendi liikmeks. tuleb tunnistada, et täna teie ees istuda on, oleks olnud mul palju raskem, kui mul ei oleks olnud ne, seda kaheksa aastast suurepärast kogemust Euroopa Parlamendi saadikuna. niisiis ähm,. ma, paljud teist tunnevad mind, ma jään endiselt samaks inimeseks, ma loodan, et meie suhted jäävad samasuguseks. ja siin öö, äh, Äh, ma, ma tean, milliseid äh, häid kogemusi oleme, äh, head tööd on teinud siinne komisjon ning ma olen alati valmis vahendama teie seisukohti ka teistele inimestele. ma arvan, et meie valdkonnas on väga oluline meie kodanike huvides loomulikult koostööd teha. niisiis ma kinnitan teile, et kui minust saab volinik, võitlema sama väärtuste eest, samade väärtuste eest, mida äh, mille eest me võitlesime koos Euroopa Parlamendis, me võitleme Euroopa väärtuste eest, me võitleme inimväärikuse ning kõikide liikmesriikide võrdse kohtlemise eest. suur tänu! olen alati valmis teile külla tulema, kui te seda soovite. loomulikult pärast seda, kui te olete otsustanud minu saatuse üle. aitäh! Thank you, thank you, mis. suur tänu, proua Gretu. suur tänu kõigile saadikutele. ennem koosoleku lõpetamist teile teadmiseks, et koordinaatorite hindamisarutelu toimub suletud koosolekul täna kella ühest kella kaheni. saalis SB null null neli. I close the meeting koosolek on lõppenud.